terrorismi ohvrite päeva, tegemist on juba kuuenda Euroopa terrorismi ohvrite päevaga. täna me austame rohkem kui viit tuhandet inimest, kes Euroopas on surma saanud ja me näitame soli-, üles solidaarsust inimestega, kes on saanud vigastada või kes on kannatanud terrorismi barbaarsuse läbi pommirünnakud Madridis kuus aastat tagasi, üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande neljandal aastal tõid endaga kaasa sada üheksakümmend üks inimohvrit seitsmeteistkümnest riigist. samuti äh, pommirünnakud Londonis seitsmendal juulil kahe tuhande viiendal aastal Need on hullima, hullemad terrorirünnakud, mis Euroopa pinnal on toime pandud terrorism, daamid ja härrad, on rünnak meie kõigi vastu. terrorism on rünnak demokraatliku ühiskonna olemuse vastu ja seetõttu on Euroopa alati ühendatud võitluses terrorismiga, olgu tegu mis tahes terrorismivormidega, olgu see separatistlik, usuline või poliitiline terrorism. terrorismi ei saa kunagi õigustada see Euroopa terrorismiohvrite päev annab meile võimaluse demonstreerida, et mitte ükski terrorist või terroritegu ei suuda vähendada ega hävitada meie usku sellistesse põhiväärtustesse nagu fundamentaalsed inimõigused. ja seetõttu ei anna me iialgi järele terroriohule, aitäh, daamid ja härrad! Cari colleghi, nel... kallid kolleegid, täna hommikul äh, otsustas esimeste konverents, et vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend neli lõikele kolm muudetakse osaistungite kalendrit ja parlamendi istung kutsutakse kokku kolmapäeval, seitsmendal aprillil kahe tuhande kümnendal aastal kella poole kolmest kuni kella poole viieni. istungi päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldus ülemkogu kohta, see ülemkogu toimub kahekümne viiendast kahekümne kuuenda märtsini.